hääletama, on meil veel üks päevakorrapunkt, mis puudutab Põhja-Kaukasust, eelkõige Oleg Orlovi juhtumit. ning Oleg Orlovi juhtumit puudutav arutelu juhatab sisse proua Haudala. lugupeetud president ma tahaksin öelda, et resolutsioon, mis käsitleb Põhja-Kaukasuse ja eelkõige Oleg Orlovi olukorda, on üks olulisemaid resolutsioone, mille me viimasel ajal oleme vastu võtnud. viimastel aastatel on Põhja-Kaukaasia tragöödia järjest suurenenud. inimõiguste rikkumised toimuvad jätkuvalt igapäevaselt Tšetšeenias, Osseetias, Dagestanis ja Kabardino-Balkaarias Tšetšnia parlamendihoone rünnakus sai surma vähemalt kuus inimest, seitseteist inimest sai haavata, üheksateistkümnendal septembril tapeti seitseteist inimest ja terve hulk inimesi sai ha-, sai vigastada, kõik need tragöödiad juhtusid alles hiljuti ja kuid, ja mis puudutab Beslani tragöödiat, siis siiamaani ei tea vanemad, mis juhtusid nende, juhtus nende lastega, kuidas nad surma said ja kus on nende surnukehad. me suutmatus selle olukorraga tegeleda on lasknud vägivallal levida ka kaugemale üle Põhja-Kaukaasia piiride. seal toimub pidev tagakiusamine, pidevad mõrvad, inimesed kaovad ja kaovad ka teistes linnades, Põhja-Kaukaasia kodanikud on läinud kaduma Moskvas, Peterburis ja niisugune tegevus peab lõppema. kahe tuhande üheksandal aastal esitati härra Orlovi vastu kriminaalsüüdistus, kusjuures see on nüüd tõesti koht, kus Euroopal oleks aeg öelda, et liig, liig, mis liig ja panna oma sõna maksma. me peame leidma õiguslikud õiguslikud meetmed võitlemaks inimõiguste rikkumisega Põhja-Kaukaasia piirkonnas. Prošaki kaks minutit, suur tänu. täna president Puusek kuulutas välja selle aasta Sahharovi auhinna saaja. see auhind kajastab endas südametunnistust ja mõttevabadust ja seda antakse vastavatele inimestele üle kogu maailma. vastuseks Nobeli rahuauhinnale president Puusek kutsus hinnalt üles vabastama Lin Xiaobo ja ütles, et vabadus ei ole oht, aga vabadusele on ohtusid palju. praegune juhtum puudutab inimesi, kes kaitsevad vabadust Põhja-Kaukaasias, Oleg Orlov, Sergei Kovalev ja Ludmilla Aleksejeva memorialist eh, ei saanud eelmine aasta tulla järele oma Sahharovi auhinnale, sest nende eh, vabadus oli ohus Euroopa Liit on tohutult investeerinud Euroopa Liidu Venemaa suhetesse ja me tegutseme ka Euroopa Nõukogu ja OSCE raames. Venemaa väidab, et ta kaitseb äh, inimõigusi ja õigusriigi põhimõtet, aga tegelikult on väga kaugel sellest äh, kiusatakse taga kodanikuühiskonna ja inimõiguste aktiviste, inimesed kaovad ja äh, väljendusvabadus puudub, kaasa arvatud internetis õigusriigi põhimõtete puudumine, seda näitab ka sellest, et äh, on kakskümmend tuhat äh, lahendamist ootavat asja Venemaa vastu inimõiguste kohtus. ja ei ole Venemaal mingisugust vabadust, vabandust, mitte äh, kinni pidada inimõigustest. me ootame, et Memoriali Äh, esindajatel oleks vabadus tulla Euroopa Parlamenti ja see oleks sümbol äh, vabadustest ja õigustest, mis äh, väidetavalt Põhja-Kaukaasia inimestel on. aitäh, edasi järgmine kõneleja, härra Repo. suur aitäh, ma tunnen väga suurt muret selle üle, kuidas järjest kasvab inimõiguste kaitsjate hirmutamine Venemaal me kõik oleme tänu võlgu Oleg Orlovile, kellele me andsime prestiižse eh, Saharovi auhinna eelmisel aastal. tema ainus kuritegu oli see, et ta väljendab inimõiguste eest seisjate eh, arvamusi Venemaal me peame võitlema terrorismi, radikaliseerimise, ekstremismi ja kõige muu sellise vastu kõikide õiguslike vahenditega. ja seda teeb ka kodanikuühiskond. ei tohi lubada rohkem repressioone Põhja-Kaukaasias, vaid tarvis on dialoogi, õigusriigi põhimõtetest ja inimõigustest kinnipidamist kui te soovite õiglust, siis on tarvis nii objektiivseid kui ka subjektiivseid aspekte arvestada. tuleb võidelda karistamatuse vastu, kurjategijad tuleb hukka mõista ja süüdi mõista ning kannatanute õigustest tuleb kinni pidada. me peame omalt poolt selgelt väljendama toetust Oleg Orlovile ja arvestama sellega, kui me peame läbirääkimisi Venemaaga, kui räägime Venemaa ja Euroopa Liidu vahelistest suhetest, Venemaa peab kinni pidama inimõigustest. kui ta soovib ennast näidata Euroopa tõelise partnerina. Euroopa äh, pooldab äh, inimeste õigustest kinnipidamist, aitäh! suur aitäh ka teile, nüüd saab sõna härra Tšernetski czasach komunizmu gdy kommunismi ajal tähendas solidaarsus Poolas just nimelt võitlust inimõiguste ja demokraatia eest. ning tollel ajal oli meil loosung ilma solidaarsuseta ei ole ka vabadust. täna, kui me arutame Põhja-Kaukaasia sündmusi ja seda, mis toimub ka mujal Venemaa Föderatsioonis, siis võime me öelda, et tegelikult ei ole stabiilsust, kui puudub õigusriigi põhimõte väga oluline on sellest teemast kõikjal üheaegselt rääkida. daamid ja härrad, me ei saa mitte kuidagi täita oma majanduslikke ja poliitilisi kohustusi, me ei saa vaadelda oma majanduslikke ja poliitilisi sidemeid Venemaa, Venemaaga ilma, et me vaatleks ähm, inimõigusi. tegemist on ühtse süsteemiga, kõik asjad on omavahel seotud. me räägime elementaarsest aususest mitte ainult sellest, et me võiksime soojendada oma suhteid Venemaaga, mis tõepoolest on hiiglasuur riik, vaid ka sellest, et me peame Moskvale esitama nõudmise, tuleb esitada inimõigusi, tuleb austada inimõigusi. sellepärast, et ähm, see äh, isik on ju seotud Saharovi auhinnaga, mul on tunne, nagu meile sülitatakse näkku, aitäh. aitäh, proua Verget proua Veržea, suur tänu, härra president, tahaksin kasutada võimalust täna siin sõna võtta selleks, et esitada teile kõigile küsimusele, milleks üldse on meil Saharovi auhind. kõigepealt tahaksin tänada kolleege ja ka proua Haudalat, et vastasite minu nõudele äh, uurida härra Orlovi olukorda see on üks nendest inimestest, kellele me eelmine aasta andsime Saharovi auhinna ja läbi selle andsime me auhinna ka kõikidele nendele inimestele, kellel on veel julgust äh, rääkida sellest, mis Tšetšeenias on valesti. see kõik lend-, leidis aset paar kuud pärast Natalja Stamilova äh, mõrva. Tšetšeenia president äh, jätkab oma vaenuga. jaanuaris kaks tuhat kümme mõisteti härra Orlov ja memoriaal süüdi. härra Orlov mõisteti süüdi veel kord ja praegu kannab ta kolmeaastast vanglakaristust. kui me anname inimesele Saharovi auhinna, siis me hindame nende tegevust selleks, et kaitsta inimõigusi üle kogu maailma. ja me paneme nad ühtlasi enda kaitse alla härra Orlov ja kõik need, kes kaitsevad inimõigusi Tšetšeenias ja Venemaal, on selle täielikult ära teinud. kuidas nüüd äh, saaksime midagi teha veel selle heaks, et Põhja-Kaukaasias äh, tagatakse inimõigused kõigile. kuidas on võimalik see, et pärast proua Estemirova surma ei süüdistatud äh, selles mitte kedagi? see, et inimesed lihtsalt kaovad, et neid kiusatakse taga ilma igasuguste juriidiliste tagajärgedega, nii et tahaksingi küsida, et milleks meie siin üldse oleme sellepärast, et äh, kui ähm, inimõigusi rikutakse äh, pidevalt, kuid see ei takista mitte kellelgi pidamast dialoogi nende riikidega ja räägime sellest, et äh, tõepoolest areng toimub, aga mitte inimõiguste osas. kui me nüüd ütleme lahti nendest põhiõigustest majanduslike ning poliitiliste eesmärkide nimel, siis võib-olla oleksime me hoopis usaldusväärsemad, kui meie Äh, inimõiguste teemaline seanss ei oleks siin mitte neljapäeva pärastlõunal ja kui kohal oleks siin veidi rohkem inimesi, aitäh! suur tänu, proua Veržja, nüüd palun härra Posselt. aitäh, president. Põhja-Kaukaasia on nii-öelda poliitiline ohver. gab es dort zwei brutale kriege tsaaripoliitika ja hilisemate poliitikate ohver, hiljem sõjad, Tšetšeenia sõjad, tšetšeenide tapmine. täna võime me öelda, et tegemist on regiooniga, kus toimuvad inimõiguste äh, rikkumised. Rechtsstaatlichkeit zu tun Äh, valitseb äh, režiim, millel ei ole mitte mingit äh, pistmist õigusriigiga, mitte mingit pistmist demokraatlike põhimõtete ähm, austamisega. meil on vaja rohkem koostööd, paremat koostööd ka nõukoguga ja loomulikult Euroopa Nõukoguga ning Euroopa Inimõiguste Kohtuga ja Euroopa Liiduga üldiselt ning kõikide nende inimõiguste alaste organisatsioonidega, mis tegutsevad Põhja-Kaukaasia regioonis tegemist äh, on selle koostöö puhul võtmetähtsusega elemendiga. mis puudutab härra Orlovi ning memoriaali, siis äh, üks asi on kedagi taga kiusata ja meie poolt äh, siis sellega, et me astume välja selle tagakiusamise vastu, aga teine küsimus on see, et me tõesti austame tema tööd ja seda, et ta on inimõigusi kaitsnud, seetõttu peame meie kaitsma härra Orlovi, sellepärast et ta on äh, Põhja-Kaukaasia sõber, äh, samuti me austame proua Stamirova mälestust, paljud meist tundsid teda isiklikult, kuid ta mõrvati, seetõttu on vaja läbi viia uurimine, et selgeks teha, äh, mis õieti juhtus. ning üldse me peame selgeks tegema, mis Põhja-Kaukaasias toimub ja et inimõigusi tõesti austatakse. aitäh, härra Posselt, nüüd käib äh, fraktsioonide nimel kõnelejad, kõigepealt härra äh, Valesa. suur aitäh, härra president oli äh, äh, Korban öelnud, et kõige suurem probleem Põhja-Kaukaasias oli see, et poliitikud äh, jätsid tähelepanuta kõige olulisema aspekti, inimõigused. see destabiliseerib olukorda Põhja-Kaukaasias, pikendab konflikti ning vähendab selle resolutsiooni võimalusi, toetab terroriste ja teeb lahendused väga keeruliseks inimõiguste aktivistid nagu Memorial äh, vajavad äh, toetust, sest et äh, nad on hädavajalikud stabiilse ja vaba ühiskonna toetamiseks. ka selleks, et regioonis stabiilsust tuua, seetõttu vajavad nad meie toetust ning samal ajal peaksime me suhtuma kriitiliselt igasugustesse negatiivsetesse arengutesse. Võt-, peaksime võtma sõna nende poolt, kes on röövitud ning nende poolt, kes on kannatada saanud. härra Mirski, palun sotsialistide demokraatide nimel. suur tänu, härra president, mina olen täiesti nõus resolutsiooni eelnõuga selles osas, et äh, on vältimatu see, et tuleb tagada ka Põhja-Kaukaasias inimõigused. ma tunnen seda piirkonda hästi, ma olen seal käinud mitmeid kordi ühtlasi tahaksin aga ka lisada, et inimõiguste kaitsjate mõiste ei anna mingisugust õigust härra Orlovile rünnata valitsuse esindajad, nagu näiteks härra Kadirov või mitte nüüd sellepärast, et inimene on saanud Saharovi auhinna, ei ole inimesel õigust öelda mida iganes ja parlament ei ole härra Orlovi advokaadiks, härra Orlovil on võimalus ähm, Venemaa kohtute eest enda eest hea seista ja kui see vajalikuks osutub, siis ka rahvusvahelistes kohtuinstantsides nii et meil ei ole vaja sekkuda nendesse kohtumenetlustesse ja ma soovitan härra Orlovil äh, mõelda, enne kui ta midagi ütleb, sellepärast et äh, laimamine on samuti kuritegu. härra Pealan, palun konservatiivide ja reformistide nimel. aitäh, härra president, ma arvan, et on paradoks, et päeval, kui me võtsime vastu lõppotsuse Saharovi auhinna võite kohta aastaks kaks tuhat kümme, võtame me sõna äh, ühe eelmise aasta laureaadi kohta. meenutan teile, et härra Orlov koos teiste memoriaali liikmetega said eelmisel aastal Saharovi auhinna tema sai selle, selle eest, et võitleb äh, tõe eest, mis puudutab äh, Tšetšeenias toime pandud äh, kuritegusid venelaste poolt. täna räägime tema kannatustest, mis on aset leidnud sellepärast, et tal on julgust nõuda vastuseid küsimustele, mis puudutavad Natalja Estemirova surma, kes oli memoriaali juht Tšetšeenias Äh, peab meeles pidama, et äh, see, milles teda süüdistatakse, ei oleks võimalikud Tšetšeenia ametivõimu poolt ilma Kremli toetuseta, seetõttu nõuan, et nõukogu, nõukogu avaldaks survet president Medvedjevile, äh, et ta lõpetaks sellised negatiivsed tegevused Tšetšeenias. aitäh, nüüd on minu nimekirjas jällegi proua Pasescu. Põhja-Kaukaasia vabariigid on kohad, kus vägivald leiab aset peaaegu igapäevaselt. viimatine rünnak Tšetšeenia parlamendile näitab, et äh, islami äh, mässulised seavad ohtu kogu piirkonna stabiilsuse. viisteist aastat pärast Tšetšeenia sõdade puhkemist äh, on endiselt kaheksakümmend tuhat sisepõgenikku, inimõiguste aktivistide saatus on samuti murettekitav sest sellised omavolilised äh, kohtuotsused, röövimised äh, on märku andnud. Oleg Orlovi äh, juhtum on üks järjekordne kohtuasi, mida on alustatud ilma õige õigusliku aluseta. ta võib sattuda kolmeks aastaks vangi, sest ta süüdistab Tšetšeenia presidenti Natalja Estemirova mõrvaga seotuses olemises, seotud olemises. Äh, mõrva uurimised ei ole, uurimine ei ole ka saavutanud mingisugust protsessi, progressi selle aja jooksul, seetõttu leian, et föderaalvalitsus peaks äh, võtma edasisi samme, et tagada õiglase uurimise, kaasa arvatud äh, teiste memoriaali liikmete kohta. proua Korhola, Korhola, palun. alueen tunnetuin ja väkivaltaisin selkkaus on Tsetšenian ensimmäisestä sodasta alkanut konflikti. se jatkuu yhä, joskin la-. Tsetšeenias juba kõik pärast esimest konflikti peale on konfliktid levinud ka igale poole mujale, ma ei taha nüüd võtta sõna selles osas, et tegemist on vabastussõjaga või terrorismivastase sõjaga või millega iganes, me ei taha aga tõe silmi sulgeda, sellepärast et on sadu tuhandeid ähm, siseriiklikult äh, ümber asustunud isikuid selle konfliktide tulemusena. Saharovi auhinna andsime eelmisel aastal äh, organisatsioonile Memoriaal, nad on mänginud Kaukaasias väga suurt rolli. Oleg Orlov sai selle auhinda ja ta vastas äh, küsimusele selle kohta, kui ohtlik on tema töö ja ta ütles, et kõige äh, olulisem probleem seisneb selles, et oht äh, tuleb just nimelt kõrgemalt poolt, riigi esindajate poolt. nii et tuleb kaitsta ka selliseid ähm, inimõiguste kaitsjaid, kui me nüüd räägime näiteks Livinenkost, kes mõrvati ja Londonis äh, on ka teisi inimesi, kes on mõrvatud äh, luureteenistuse poolt, nii et äh, nimekiri on veel pikk. Nende mõrvade nimekiri, mis ei ole kunagi lahendatud. nii et ongi väga oluline, me tõstatame neid küsimusi alati. suur aitäh, nüüd palun härra Soonik. suur aitäh alustuseks äh, korrigeeriksin ühte asja, mida üks kolleeg ütles. Öeldi, et Memoriali esindajad ei saanud tulla parlamendi auhinda vastu võtma, aga nad olid ju siin kohal. Äh, daamid Valges olid need, kes ei, ei saanud Kuubast lahkuda. raport juunist kaks tuhat kümme, mille valmistas ette Euroopa Nõukogu, annab informatsiooni selle kohta, et äh, Põhja-Kaukaasias on äh, inimõigusi rikutud. ametivõimud väidavad, et nemad on teinud pingutusi selleks, et saavutada stabiilsust, aga õigusriigi on puudulik ja sellest äh, tekib ka probleeme ka stabiliseerimisel. Äh, tsiviilisikud langevad vägivalla ohvriks, piinatakse ja ahistatakse inimesi, inimesed ka kaovad, neid tapetakse ja arreteeritakse uurimised inimõiguste rikkumistesse ei vii mitte kuskile, ainuke tulemus on see, et äh, nende tegude toimepanevad, toimepanijad pääsevad ilma karistuseta, mis tähendab, et inimesed ei usalda enam korrakaitsejõudusid. seetõttu peame tegema kõik endast oleneva selleks, et äh, vaadata, milline on olukord Põhja-Kaukaasias, et äh, toetatakse õigusriike ja äh, kodanike demokraatia algatusi, mis peaksid panema lõpu õigusriigi puudumisele regioonis. suur aitäh! ja nüüd jätkame vaba mikrofoni osaga ja annan sõna härra Mikolašikile. lugupeetud president, aitäh! kolleegid! minu meelest on Põhja-Kaukaasia suurim probleem see, et välismaailm tegelikult ei tea või ei huvitu piisavalt inimõiguste rikkumistest. Need rikkumised destabiliseerivad regiooni ja võtavad tegelikult äh, regioonilt võimaluse muutuda ja areneda. härra Kadirov, tegelikult äh, ju ise ei pea kinni seadustest ja ei austa inimõigusi ning äh, avalikkus ka ei tea sellest, äh, mis toimub, neid ei teavitata, nendega ei konsulteerita ja memoriaaliga on nii, et äh, härra Orlov soovis olukorda muuta. kuid tegelikult midagi ei muutunud ja ilmselt ei muutugi ning see on ka põhjuseks, miks Venemaa Föderatsiooni kodanikele tuleks selgemalt seletada, mis Põhja-Kaukaasias toimub suur aitäh, proua Gretšo! suur aitäh, president! ka mina soovin ähm, väljendada oma solidaarsust härra Orlovi ja Memoriaaliga, ähm, võttes eriti arvesse, et härra Orlovile on antud Saharovi auhind aastal kaks tuhat üheksa. see, mida ta on arvanud äh, Tšetšeenia võimude ähm, kohta, mida ta on arvanud inimõiguste olukorra kohta, selle kohta, kuidas kiusatakse taga neid, kes inimõigusi püüavad äh, kaitsta, sealhulgas muidugi ka äh, proua Estemirova mõrv. kõikide nende ülesastumistega on härra Orlov püüdnud äh, tähelepanu juhtida sellele, kui kohutavalt rikutakse inimõigusi ning et paljude koletute kuritegude läbiviijaid ei püütagi võtta vastutusele ning äh, Vene võimud peaksid ähm, astuma vajalikke samme. aitäh, härra Kolitšek! suur aitäh! ma tahaksin rääkida sellest, kuidas üldse on võimalik, et me räägime kogu aeg äh, inimõigustest ja iga kord on kohal selline väike äh, rühm inimesi ja et kui me neid küsimusi arutame, siis me jätame tähelepanu panemata kõige tähtsama elemendi Põhja-Kaukaasia puhul. ehk siis selle, et väljastpoolt tuleb ähm, neid, kellel on eesmärk õõnestada ühiskonda, kellel on väljaõpe Äh, vahaviidid ja kahjuks on nii, et meie oma resolutsioonis ei ole tegelikult arutanud ju seda, miks Põhja-Kaukaasias inimõigusi rikutakse, miks seal need sündmused toimuvad, miks ei ole vajalikke tingimusi nende rikkumiste lõpetamiseks. juhul organisatsioone ei rahastataks väljastpoolt, äh, siis äh, oleks lihtsam nende tegevust ka lõpetada, kuid neid rahastatakse, meie oma resolutsioonis ei ole sellest midagi rääkinud. aitäh, proua Koomes! lugupeetud president, äh, ma toetan täielikult seda resolutsiooni, seda toetab ka minu poliitiline fraktsioon. siin kutsutakse meid üles kaitsma isikut, kellele on antud Sahharovi auhind, Oleg Orlovi, ning kaitsma ka neid väärtusi, mida ta esindab ja mida ta kaitseb ning toetama Põhja-Kaukaasia regiooni. mina ise ja minu poliitiline fraktsioon Äh, tegelikult ei ole nõus härra Mirskiga, kes ütles, et Oleg Orlovi võib ka kritiseerida, et tema tegelikult ei ole kasutanud kõiki olemasolevaid võimalusi inimõiguste äh, kaitsmiseks ja Kadirovi vastu väljaastumiseks. iga demokraat, kes ennast vähegi austab, saab väga hästi aru, et ei ole vaja mingit tiitlit, ei ole vaja olla mingisugune aktivist, ei ole vaja saada Saharovi auhinda selleks, et omada demokraatlikku õigust äh, teha suu lahti ja kritiseerida demokraatlikku valitsust. ma soovin kasutada võimalust, härra president, et äh, öelda, et Euroopa Parlament peab äh, koos komisjoni ja nõukoguga äh, ja koos proua Ashtoniga pöörama tähelepanu sellele ohtlikule olukorrale, mis Lääne-Saharas praegu valitseb ja et me peame astuma vahele, et Lääne-Sahara elanikke ei äh, arreteeritaks. president katkestab kõneleja. aitäh ja sõna saab äh, komisjoni esindaja. Parliament, I would like to thank you for raising this situation. president, liikmed. Põhja-Kaukaasia olukord on selline, et kuigi eelmisel aastal öeldi, et Tšetšeenia sündmused on lõppemas, ei ole nad tegelikult lõppenud, vägivald toimub endiselt muuhulgas ka Dagestanis. see äh, relvastatud kallaletung äh, parlamendile, mis leidis aset teisipäeval Tšetšeenias, näitab meile veel kord, et olukord on tegelikult endiselt äh, plahvatusohtlik. Cathy Ashton on omalt poolt hukka mõistnud selle rünnaku ning öelnud, et mitte mingid, äh, mitte mingisugune olukord ei õigusta terrorismi või äh, enesetapurünnakuid. ma kasutan võimalust, härra president, avaldada sügavat kaastunnet ka omalt poolt kõikide teisipäevase rünnaku ohvrite perekondadele seal hukkus äh, tsiviilisikuid ning kaks politseinikku. Põhja-Kaukaasia terrorismirünnakud, äh, rünnakud inimõiguste aktivistide ja ajakirjanike vastu on sellised, et nende toimepanijad võetakse vastutusele äärmiselt harva. me mõistame hukka nende tegevuse ja mõistame hukka ka selle keskkonna, milles nad tegutsevad. paljud ajakirjanikud, inimõiguste aktivistid ja teised Venemaa Föderatsiooni avarustes peavad kannatama tagakiusamise all Oleg Orlovi on äh, laimatud, laimatud on ka memoriaali ning Ludmilla Aleksiat Helsingist. kõikide nende vastu toime pandud äh, teod äh, esindavad hirmutamistaktikat. Natalja Estemirova ähm, mõrtsukas on küll tuvastatud, kuid teda ei ole tabatud ega vastutusele võetud ning äh, me oleme tihedalt jälgimas härra Orlovi äh, teist äh, kohtuistungit. ja samuti jälgivad seda ÜRO ja Euroopa Nõukogu. president Medvedjev on öelnud, et ta on vastu Venemaal valitsevale nihilismile ja meie muidugi omalt poolt toetame Venemaa kohtureformi me teeme tihedat äh, koostööd äh, Venemaa presidendi administratsiooni ning ka Euroopa Nõukoguga ning äh, me austame oma kohustust pidevalt jälgida inimõiguste alast olukorda ning seda arutada ka Venemaaga. meil on hea meel, et president Medvedev on nõus Euroopa Liiduga neid küsimusi arutama. Euroopa Liidu Venemaa inimõiguste alane konsultatsioon ekspertide tasandil pakub meile ka võimalust seda dialoogi veel laiendada. suur aitäh! Commissioner suur tänu teile, proua volinik, seega on Põhja-Kaukaasia teemaline arutelu nüüd lõppenud ja saame minna edasi hääletuse juurde. kõigepealt hääletame me siis kuut resolutsiooni, mis puudutab sunniviisilist väljatõstmist Zimbabwe's. kõigepealt ühine resolutsiooni ettepanek, see on tervikuna hääletusel poolt, vastu, erapooletuid. see on heaks kiidetud